Läheme siis kohe hääletuse juurde, kes on Rahvapartei ettepaneku poolt? kes on vastu? suur tänu. sellega on ettepanek vastu võetud ja hääletus resolutsiooni projekti üle on edasi lükatud järgmisesse osa istungjärku. päevakord on sellega vastu võetud. ja mul on teile nüüd teha paar teadaannet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 korrigeerimiseks Euroopa Parlamendiga. kaks parlamenti töötavad tihedalt koos ja meil on hea meel, et te siia tulite. ma tahaksin siin ka pöörduda, äh, panna Aafrika Parlamendi poole äh, me, ma, mind kutsuti pöörduma Pan-Aafrika Parlamendi poole kolme nädala pärast, kahjuks ma si-, sinna kohale sõita ei saa, aga aga ma olen kindel, et tulevikus on meil võimalus lähemalt kohtuda. järgmisena komisjoni ja nõukogu äh, te-, äh, avaldused ülemkogu, tulevase ülemkogu kohta. tere tulemast, äh, nõu-, komisjoni president härra Barroso ja minister Garrido nõukogu poolt. kõigepealt saab sõna Diego Lopez Garriga. palun, minister suur tänu teile, härra president. me nende kuude jooksul, kahe tuhande kümnenda aasta alguses, oleme tunnistajateks Euroopa Liidu väga dünaamilisele edasiliikumisele, selle kõige raskema majanduskriisi vältel, mis on maailma tabanud viimase kaheksakümne aasta jooksul. samas käivitus Lissaboni lepe võeti vastu ja ratifitseeriti ja see tähendab seda, et hakkavad toimima uued institutsioonid ning lisaks sellele toimub ka meie majandussüsteemide radikaalne ümberkujundamine seda tehakse vahel pisut korratult. ja see tähendab seda, et tuleb vastu astuda suurtele väljakutsetele oma tegevuse käigus. näiteks praegune Kreeka finantskriis, majanduskriis. kuid Euroopa reageerib sellele olukorrale, luues uusi majanduspoliitilisi vahendeid kõikides valdkondades. sellega seoses muidugi võib öelda, et aeg-ajalt puud ei luba meil näha metsa. kuid samas võetakse kasutusele uued võimalused hallata keerulist majandusolukorda kahekümne esimesel sajandil ning seda tehakse Euroopa Liidu osalusel. nii tehti ka siis, kui toimus Kreeka kriis, see toimus siis, kui panganduskriis tabas maailma ja riigid äh, süstisid suurel määral raha pankadesse, viies eelarve tihti sellega seoses äh, puudujääki. seda tehakse paremini koordineerides meie majanduspoliitikat komisjon on öelnud, et nad esitavad ka omapoolse ettepaneku selles valdkonnas, et paremini koordineerida eurotsooni majanduspoliitikat, kogu Euroopa majanduspoliitikat. samuti Euroopa Liit tegutseb väga kindlameelselt, toetades eh, eurotsooni finantsstabiilsust. seda lubati teha veebruarikuisel tippkohtumisel, aidates Eh, eurotsooni jätkusuutlikku edasiarengut. kõik need on seotud ka uue majanduskasvu strateegia ning kvaliteetsete töökohtade loomisega. viimane on keskse tähtsusega sel nädalal toimuval ülemkogul. seda teemat on arendanud ka Euroopa Komisjon kolmanda märtsi dokumendis ning seda küsimust arutavad ka äh, riigi- ja valitsusjuhid sellel kevadel. räägitakse ka meie strateegilistest eesmärkidest, mille komisjon oma töödokumendis välja tõi, milleks on tööhõive küsimus, äh, teadusuuringud, kliimamuutused, energia, äh, kooli Ah, haridus- ja koolitusküsimused ning va-, vaesusevastane võitlus. samuti hakkab nõukogu tegelema ka haldus- ja heade valitsustavade küsimusega. viimane on Lissaboni leppe, Lissaboni strateegia üks äh, puudujääki. siin on tegu Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu poliitilise juhtrolli küsimusega ning samuti ka eh, riikide poolt enda peale võetud kohustuste täitmisega. see tähendab ka seda, et Euroopa Parlament peab rangelt täitma oma enda peale võetud kontrolli ülesannet. Need on siis need küsimused, mida arutatakse sellel nädalal ülemkogus ja räägitakse loomulikult sellistest olulisest eh, küsimusest nagu võitlust äh, kliimamuutuste vastu, kus me, Euroopa Liit soovib säilitada oma liidrirolli. me soovime seda liidrirolli kindlasti hoida ja me oleme andnud omapoolsed kvantiteetsed lubadused selles küsimuses loodetavasti Euroopa Nõukogu eh, kinnitab meie soovi aidata ka arenguriike lähiaastatel, kes soovivad võidelda kliimamuutuste vastu ning äh, kõik arenenud riigid saaksid teha koostööd nendega, kelle areng ei ole veel piisavalt kõrgel tasemel, et äh, niimoodi üheskoos jõuda Cancuni üliolulisel konverentsil kliimamuutuste osas kokkuleppele. Euroopa praegusel hetkel liibib terrorism, ma kordan seda, ja ma arvan, et Kopenhaageni lepped ei ole piisavad, kuid kui Euroopa ei oleks olnud liidrirollis, siis ei oleks neidki vastu võetud. me peame jõudma siduvate lepiteni eh, Cancuni, Cancunis toimuvat võimal tippkohtumisel. selle küsimusega tegelevad kindlasti riigi ja valitsusjuhid oma tippkohtumisel me arutame neid küsimusi kõikides Euroopa institutsioonides, me arutame Kreeka kriisi küsimust, me arutame finantskriisi küsimust ja Kreekas samuti riigivõla eh, küsimust. see teema kindlasti kerkib esile, sest tegu on meie poliitilise kompromissiga, oleme endale selle kohustuse võtnud üheteistkümnendal märtsil, me oleme lubanud äh, toetada eurotsooni finantsstabiilsust. kui on vaja võtta kasutusele konkreetsed meetmed selleks, et finantsstabiilsus säiliks, siis need meetmed võetakse kasutusele. Need äh, küsimused kindlasti on arutusel äh, sellel nädalal toimuval Euroopa Nõukogu kohtumisel. suur tänu selle avalduse eest äh, ministri poolt nõukogu nimel. järgmisena palun härra Barroso Euroopa Komisjoni nimel. suur tänu, president, auväärsed saadikud, daamid ja härrad. meil on tõesti praegu väga meeldiv ja ajakohane võimalus äh, siin täna kõneleda tulevasest ülemkogust. meie ees on palju ülesandeid ja nende ülesannete täitmiseks on meil ka hädasti tarvis Euroopa Parlamendi toetust. siinkohal tahaksin tänada parlamenti Euroopa kakskümmend kakskümmend resolutsiooni vastuvõtmise eest äh, suure häälteenamusega kaks nädalat tagasi Strasbourgis. siinkohal tahaksin ka tänada Hispaaniat öö, äh, nõukogu eesistujana nende toetuse eest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eest. seda toetust väljendati nõu, ministrite nõukogu poolt mitmel puhul. aga nüüd on tulemas Euroopa Liidu ülemkogu ja iga ülemkogu peab tegema kahte asja, kõigepealt ta peab näitama, et ta on valmis vastu as- äh,, lahendama äh, ajakohaseid ülesandeid ja teiseks, et ta on võima-, võimeline äh, paika panema Euroopa Liidu pikema arengustrateegiat. Äh, kriis tähendab rasket aega in-, äh, kodanikele, töötajatele, ettevõtjatele Euroopas. Äh, riikide eelarved on enneolematu surve all ja loomulikult peame me astuma nüüd erinevaid samme, tagamaks finantsstabiilsus. sellest kõnelen ma hiljem. aga Euroopa ei tohiks ka hüljata pikemat perspektiivi ja muutusi tulevikus. seetõttu tegeleb ülemkogu kahe peamise tulevikuväljakutsega, kliimamuutus ja majanduse ümberkorraldamine. kakskümmend kakskümmend strateegiat oleme me siin parlamendis juba arutanud. Teie toetus ja pühendumus on hädavajalik, kui me soovime saavutada oma ambitsioone, jõudmaks, saavutamaks Äh, jätkusuutlik, kaasav ja tark majanduskasv. samuti on meil tarvis nõukogu toetust. me, meie ambitsioone näitab meie ülesannete suurus, me peame olema ühtsed tegutsedes ja me peame näitama ka inimestele, et meie tegevus äh, aitab olukorda parandada. seetõttu on minu arvates nii oluline, et Euroopa Nõukogus, ülemkogus pandaks paika selged äh, eesmärgid komisjoni eesmärkide ettepanekud on äh, väga läbimõeld-, mõeldud, mis äh, suure, need suurendaks innovatsiooni, tööhõivet, aitavad, aitaks täita meil meie kakskümmend kakskümmend energia ja kliimaeesmärke ja aitaksid võidelda ka vaesuse vastu. Need eesmärgid on sellised, millega sa, mida mõistavad ka meie kodanikud ja sellega me näitame, et Euroopa Liit tegutseb valdkondades, mida kõik peavad ka olulisteks selleks on meil aga tarvis ka poliitilist tahet. loomulikult peavad eesmärgid olema täidetavad, aga me peame tegema ka erilisi jõupingutusi võrreldes praegusega. liikmesriigid peavad mõistma, et me peame olukorda muutma ja ma tahaksingi just edastada Euroopa Ülemkogule selle sõnumi, kui kiireloomuline on äh, praegu vajadus tegutseda, saavutamaks sa-, jätkusuutlik majandusolukord Euroopas. sammud, mida liikmesriigid astuvad äh, suurendamaks majanduskasvu, äh, on juba olemas. me teame, et on tegutsetud vastavalt siseriiklikele tingimustele, pidades silmas ka lähimuspõhimõtet, aga meie sammud peaksid olema äh, seotud ühtse Euroopa võrgustikuga. kui on mingisugune õppetund sellest finantskriisist, siis see, et me sõltume kõik üksteisest. me ei saa ju tegutseda üksinda. ühtne raamistik peaks olema ka selline, millele, mille e, toimimisele aitab kaasa ka Euroopa tasemel meetmete vastuvõtmine. selline lipulaevana tegutsemine see aitab tegutseda näiteks kriitilise tähtsusega valdkondades nagu äh, innovatsioon äh,, ressursside tõhusus ja nii edasi. ja teatud juhtudel aitab see saavutada ka siseriiklikke eesmärke. tänu Lissaboni lepingule saame me rakendada uuemat lähenemist äh, majanduskoordineerimiseks seeläbi on võimalik saavutada siseriiklikke eesmärke lihtsamini, aga on paika pandud ka Euroopa tasemel mõõde, mis aitaks elavdada meie kõigi majandusi. selle äh, süsteemi paikapanemine peaks, on, on aga Euroopa Ülemkogu kõige suurem väljakutse. ma tervitan mitteametliku ülemkogu äh, arutelusid ja loodetavasti Euroopa liidrid nüüd ütlevad jah, et me peame nendele väljakutsetele vastu astuma koos nüüd kliimamuutus, ma tean, et parlament on minuga ühel meelel, et kliimamuutuse tegu, asjus tuleb tegutseda kohe. Euroopa Liit peab olema juhtrollis ja ta seda taga on, meil, meil peavad olema, meil on olemas mehhanismid, et saavutada oma eesmärgid, me oleme peamisteks doonoriteks riikidele, kes kannatavad kliima muutuse tõttu. seetõttu peaksime me sisekaemuse pärast Kopenhaagenit äh, lõpetama ja tegutsema edasi, meil on tarvis ambitsioonikaid ja selgeid äh, seisukohti, seetõttu on komisjon välja tulnud oma teatisega, kuhu on kirja pandud äh, sammud, mida tuleb astuda, elavdamaks rahvusvahelisi läbirääkimisi. samal ajal volinik Hedegaard on alustanud ka konsultatsioone meie võtmepartneritega. seega me peaksime tegema tõsiseid jau-, jõupingutusi, saavutamaks edu Cancunis ja töötades edasi Kopenhaageni lepingu põhjal. me peame silmas pidama Kyoto agendat, aga, aga eelkõige peame saavutama ülemaailmse kokkuleppe, me peame saavutama ka vastastikuse usalduse, eriti just arengumaadega. seetõttu meie rahastamislubadustest kinnipidamine on väga olulised, oluline. samuti peame me edasi minema oma kakskümmend, kakskümmend paketiga Äh, ja näitama, et see on majandusmoderniseerimise ja reformiga äh, meie kakskümmend kakskümmend strateegias kooskõlas. Need kaks valdkonda näitavad selgelt, et eurooplased ootavad meilt juhtohjade haaramist. ma olen veendunud, et kui me tegutseme julgelt, saame me näidata, et Euroopa saab äh, olla, mäng, mängida mõjuvõimsat rolli tuleviku kujundamisel. seetõttu seetõttu tuleb juunis Kanadas toimuva G kakskümmend kohtumisel samuti eurooplaste poolt tõstatada need peamised väljakutsed. mõned nendest probleemidest ei ole küll Euroopa omad, aga nendega tuleb tegeleda ikkagi ülemaailmsel tasemel. Fina-, finantsstabiilsus ja Kreeka keeruline olukord ei ole praegu ülemkogu päevakorras, aga kui päris aus olla, siis ma ei suuda mõista, kuidas on võimalik, et riigi- ja valitsusjuhid, eriti euroriikide riigi- ja valitsusjuhid, ei aruta seda küsimust. ma tahaksin siin välja tuua meie positsiooni. Kreeka äh, äh, korrigeerib praegu oma äh, eelarve puudujääki. selle puudujäägi vähendamine on hädavajalik ja Kreeka on astunud ka vastavaid samme nimelt Kreeka on võtnud tarvitusele meetmeid vähendamaks puudujääki sellel aastal neli protsenti SKT-st. selline eelarveline jõupingutus on kooskõlas ka komisjoni ja nõukogu soovitustega. Äh, nõukogu võttis soovitused vastu kuueteistkümnendal märtsil. loomulikult peab Kreeka tegema ka e-, edaspidi jõupingutusi, sest ainult seeläbi saab äh, vähendada riigi võlakoormat reageerimaks Kreeka majandus- ja rahanduslikule kriisile, äh, ütlesid äh, Euroopa ministrid veebruaris, et Euroopa liikmesriigid äh, astuvad pühendunud ja koordineeritud samme, tagamaks Euroopa e, euroala finantsstabiilsus. komisjon usub, et euroalas oleks sobilik luua koordineeritud äh, tegevuse amet, mis äh, saaks äh, Kreekale vajaduse korral ka abi anda. selge on see, et sellise mehhanismi loomine ei tähenda, et ta aktiveeruks automaatselt. sellise me-, mehhanismi loomine tuleneb äh, äh, ka meie vastutustundest ja solidaarsusest. solidaarsus on kahepoolne äh, Kreeka teeb praegusel hetkel majanduslikke jõupingutusi ja kui me toetame tema jõupingutusi, ei aita me mitte ainult Kreekat, vaid terve Eurotsooni stabiilsust. koordineeritud tegevuse raamistik peaks olema turvavõrk, mida kasutatakse ainult siis, kui kõik teised vahendid kriisi vältimiseks on ära kasutatud. eriti kui on ära kasutatud äh, sammude astumine siseriiklikul tasu, tasandil. meie otsused peavad tugevdama euroala ühtsust ja selle äh, juhtimise stabiilsust. eurotsoon on stabiilsuse verstapost ja me peame seda stabiilsust veelgi tugevdama võib-olla peame me kasutama valitsusvahelisi instrumente teatud juhtudel, aga Nad peavad olema kaasatud ühtsesse Euroopa raamistikku. auväärsed saadikud, ma olen sügavalt veendunud, et see väljakutse on testiks ka Euroopa juhtidele ja nende pühendumisele, pühendumusele Euroopa raha- ja valuutaliidule ja, ja majandusliidule. me räägime siin ju finantsstabiilsusest, mis on euro keskmes ja euro ise on Euroopa projekti ja Euroopa ülesehitamise protsessi kõige suurem saavutus senini. loodetavasti suudame me probleemid lahendada vastutustundlikult ja solidaarsust üles näidates, sest see on Euroopa äh, viis asju teha. suur tänu! suur tänu teile, härra president, komisjoni president, sissejuhatuse eest ning nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. esimesena saab sõna Rahvapartei nimel Joseph Dool. lugupeetud härrad presidendid, kallid kolleegid. rahvapartei ootab Euroopa Liidu Nõukogu kohtumiselt, et väljendataks selgesõnaliselt Euroopa solidaarsust eh, ning et igaüks võtaks vastutuse enda peale. samuti ootame et defineeritaks teekaart tulevikuks, et kuidas Euroopa kriisist välja juhtida ning rääkida ka sellest, millised on nende piirid, mille tahes soovida ületada. kas ähm, majanduskasv ja tööhõive kasv tähendab tegelikku koostegevust äh, või keskendutakse haridusele, koolitusele, teadusuuringutele, VKI-de toetamisele, võitlusele vaesuse ja töötuse vastu ja teeb seda igaüks eh, üksipäini. selle tule, sellise tegevuse tulemust me muidugi juba kõik tunneme. sellest räägiti juba kahe tuhandendal aastal, kui Lissaboni strateegiale alla kirjutati. kuid meil on vaja anda endale võimalused, me ei andnud endale võimalusi tegelikult teha, me kaotasime pikki aastaid ning kõik, mida oli vaja teha, tehti ära, kuid vajal väljaspool Euroopat. meie ootame Euroopalt midagi enamat kui sõnade tegemist. Eh, ma soovin, et võetaks kokku meie majanduseesmärgid kahe tuhande kahekümnenda strateegia otsas eh, ning eh, Euroopa Komisjonile esitab juunis parlament omapoolset paranduse versiooni. me ootame ka rohkem suuremat solidaarsust, millest on väga palju räägitud. see on A ja O Euroopa ülesehitusel sest see Euroopa tähendab ju ühisturgu ja ka su-, ja suuremat solidaarsust, me ei tohi eh, selga keerata euro-, meie Kreeka sõpradele, sest Kreekas on samad probleemid kui teistes Euroopa riikides. sel nädalal tuleb kriisile leida euroopalik lahendus. tegu on üle-euroopalise lahendusega, ma kordan, Euroopa lahendusega, mida mis tuleb välja töötada Euroopa reeglitest kinni pidades ning Euroopa finantsabi osutades ja kui me seda soovime teha, võime kaasata ka Rahvusvahelise eh, Valuutafondi, kuid respekteerides Euroopa reegleid. ning me kõik peame garanteerima Euroopa stabiilsust ja samuti ka Euroopa rahandussüsteemi. Euroopa, Euroopa äh, tähendab ühest küljest äh, vaba, äh, vastutust, teisest küljest tähendab see solidaarsust. iga riik peab suutma oma eelarvet tasakaalus hoida. ka sam-, samas riigi, riigi kodanikud, kus on raskusi, peavad äh, suutma ohvreid tuua, et oleks võimalik riigieelarve, riigi rahandussüsteem tasakaalu saada ja see mõnikord on need valikud ka väga rasked. Euroopa äh, peab olema Kreeka vastu solidaarne. me peame vaatama, et Kreeka saaks sellest raskest hetkest üle. Kreeka peab samuti eh, läbi viima vajalikud reformid lühikeses ja pikas perspektiivis, et ta oleks selle solidaarsuse ka ära teeninud. ning eh, eh, selle, see ettepaneku tegi parlament eile. president, kallid kolleegid, Euroopa kriis sunnib meid äh, muutuma ning esimesed muudatused eh, puudutavad komisjoni, ma kutsun neid üles, et nad näitaks üles eh, oma rolli eh, lepete hoidjana, stabiilsus arengupakti reeglitest tuleb kinni pidada, komisjon peab seda kontrollima, Euroopa Parlament toetab neid selles raskes töös. teine muudatus puudutab meie, meie riigi rahanduse korda seadmist, igaüks arvab, et on õigus erisuguseid sotsiaal- ja majandussüsteeme arendada, kuid äh, samas on praegusel hetkel äh, samas praegusel hetkel on solidaarsed olla nende vastu, kes pole viimased kümme aastat olnud väga äh, arukad majanduspoliitikat ajanud. ärgem kartkem öelda, et meil on vaja rohkem Euroopa juhtimist. see tähendab seda, et me peame eh, olema solidaarsed, see on normaalne, see on, eh, see on loomulik ja see on euroopalik. ma tea, nagu te teate, ma eh, olen kogenud poliitik ja alati on kriisi ajal see, kus mootor tuleb taaskäivitada, meil on praegusel hetkel vaja näidata üles poliitilist julgust. Dziękuję panu przewodniczącemu suur tänu. ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna Martin Schulz, fraktsiooni esimees. suur tänu, härra president. Euroopa Ülemkogu peab tegelema kriisiga, see on täiesti selge, peab tegelema kriisiga Kreekas International Herald Tribune kirjutab täna oma esilane, esikaanel ühe väga huvitava lause. Kreeka on lubanud oma kodutöö ära teha ja oma eelarve uuesti korda seada. Euroopa Liidu liikmesriigid, Eurotsooni liikmesriigid nõudsid Kreekalt, et ta seda teeks. Eelda, öeldes, et ainult siis on nad Kreekaga solidaarsed. International Herald Tribune kirjutab, et Kreeka on lubadused täitnud, kuid kes oma lubadusi ei täida, on euroriigid, eelkõige Saksamaa, mis ei luba, mis ei, keeldub oma lubadustest kinni pidamast. komisjoni president rääkis väga õigesti turvalisuse võrgustikust. me ei soovi ju Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia maksumaksjate raha panna Kreeka kassasse. ei, meie eesmärgiks on Kreekale anda võimalus rahvusvahelistelt turgudelt äh, raha laenata nende intressidega, mida saavad teha ka teised riigid, tavaline intress on kaks koma viis kuni kolm protsenti, kuid spekulatsioonide tõttu, mis tekkisid solidaarsuse puudumise pärast, maksab Kreeka kuus protsenti, mis tähendab seda, et Kreeka äh, säästupüüdlused lähevad nüüd spekulantide taskutesse. see on praegune olukord. tegemist on inimeste röövimisega ja see on ka täiesti äh, mõttetu, kuna sellised praktikad hakkavad levima. kui meie solidaarsus toob endaga kaasa selle, et äh, Eurotsooni puudujäägiga riik lõpuks on käpuli maas ja kui siseline solidaarsus kaob ära ja ainsaks abiks saab olla rahvusvaheline valuutafond, siis on Kreeka puhul tegemist kõigest eelmänguga. see läheb edasi Itaaliasse, Hispaaniasse, Ühendkuningriiki, kes ei taha, et praegu see asi kulutulena levima hakkaks, peaks olema Kreekaga solidaarne. Deshalb ist Solidarität mit Griechenland und meil on vaja solidaarsust Kreekale näidata ja seda tuleks öelda ka Saksamaa liidukantslerile meil on vaja praegu majanduslikult mõistlikku lähenemist. seepärast ei saa härra Barrosole öelda, et tal ei ole kohustusi ja öelda, et las Rahvusvaheline Valuutafond tegeleb selle küsimusega. komisjon on see, mis peab tegema ettepanekuid selle kohta, kuidas eurotsoonis on võimalik tagada stabiilsus. ma leian, et komisjon on teinud väga häid ettepanekuid ja nõukogu peaks komisjoni ettepanekuid kuulda võtma. sinna hulka ei kuulu mitte ainult, ei peaks kuuluma see, et pöördutakse Rahvusvahelise Valuutafondi poole. miks oleks seda vaja teha? me oleme võimelised Eurotsooni probleeme ise lahendama ja mind üllatas see, et Angela Merkel üldse mainis siin Rahvusvahelist Valuutafondi. Saksamaa keskpank Saksamaa konservatiiv, kõige konservatiivsem üksus, seesama, mis Vatikan on katoliiklaste kohta. seal kirjutatakse, et rahvusvahelise valuutafondi panus struktuursete probleemide lahendamisel nagu ka otseste maksete puhul parandamaks eelarve eelarvet, et see ei ole kooskõlas äh, Rahvusvahelise Valuutafondi mandaadiga ja ma tsiteerisin praegu Saksamaa äh, keskpanka. Saksamaa liidukantsler vastupidiselt rahandusministrile aga ütleb, et äh, Rahvusvaheline Valuutafond peaks selle küsimuse lahendama. ei, see on väga vale lähenemine. meil on vaja anda signaali rahvusvahelistele turgudele, et spekuleerige palju tahate eurotsooni ei ole teil võimalik aga lõhki ajada. alles siis, kui selline märk on antud, lõpevad ka need spekulatsioonid ja millised need spekulatsioonid siis on, vaadakem seda veel kord täpsemalt. Need on krediidiriski vahetustehingud, need näitavad väga hästi. seal ei toimu mitte midagi muud kui see, et mina sõlmin kindlustuse selle kohta, et minu naabri maja põleb maha kui minu naabri maja maha põleb, siis mulle makstakse kindlustussumma välja. ja kui ma niimoodi käitun, siis ma tegelikult peaksin olema ka huvitatud sellest, et naabri maja maha põleb. aga see on väga silmakirjalik lähenemine ja Euroopa Liidus me niimoodi ei tohi teha seepärast tuleb meil Kreekat toetada ja tagada sellega ka euro stabiilsus. meil tuleb lõpuks otsustada, mida me tahame. kas me tahame, et Euroopa oleks solidaarne või me tahame lihtsalt oma sebudega õhtut ja õlut juua nüüd tsitaat Wolfgang Münchault äh, Financial Times äh, Saksamaa, Deutschlandilt ehk siis Saksamaa äh, finantsajalehelt ja tegemist ei ole sotsiaaldemokraadiga, aga nüüd kuulake ta seda lauset väga tähelepanelikult. me oleme praegusel hetkel olukorras, kirjutab Financial Times Deutschland, kus Euroopa hädavajadusi ja, ja natsionaalne populismus on vastandatud ja meil tuleb otsustada siiski Euroopa hädavajalike probleemide lahendamise kasuks. suur tänu. esimees Schulz. nüüd ALDE fraktsiooni nimel nende esimees härra Verhofstadt. härra president, aitäh! ma arvan, et äh, järeldus, mille me võiks äh, teha, Rahvapartei, Rohelised, Sotsialistid, Liberaalid ja kõik teised, võib-olla mitte euroskeptikud, keda Euroopa käekäik eriti ei huvita, meil on vaja selget sõnalistust Euroopa Liidu Nõukogus. lahing kestab nüüd juba mitu nädalat ja seda väljaspool Euroopa Liidu institutsioone. mida me peaks Kreeka heaks tegema, mida me peaks Eurotsooni jaoks tegema, sellist asja pole elus enne kunagi nähtud nädalate kaupa ei suudeta otsuseid langetada, toimub pidev sõnelemine, mida teha ja mul on selline mulje, et nelja päeva jooksul oli eh, Euroopa Liidu Nõukogus selliseid liikmeid, kes on rohkem halba teinud eh, Euroopa projektile kui euroskeptikud nelja aasta jooksul. ainus eh, põhjus miks äh, seda, see või peatuda on, kui komisjon, on see, et komisjon ei ole otsust langetanud. mul on hea meel, et äh, komisjon lubab nõukogule äh, pakkuda välja lahenduse. see lahendus peab olema euroopalik lahendus. see peab olema liidu lahendus. see ei pea olema selline lahendus, kus küsitakse raha järjest juurde, mis võetakse maksumaksjate taskutest see on vajadus üle-euroopalise vahendi või instrumendi järele, mille tagajärjel Kreeka liigivõrra paberite eh, hind muutub ja ei ole mõtet tegutseda ühe riigi tasandil, vaid Euroopa tasandil, sest eh, Euroopast sõltub meie kõigi eh, jaoks sellised küsimused nagu liikveetsus ja ka usaldusväärsus Euroopa on usaldusväärne. Euroopa on ka likviidsust, et Kreekat aidata ja ainult nii on võimalik Kreeka intressimäära vähendada, ilma et maksumaksja raha peaks ainult, ainsatki senti kulutatama Kreeka heaks. sest praegusel hetkel erinevused Saksa intressimäärad on kolm protsendi, Kreeka omal on kuus koma viiskümmend protsenti see on kolmsada viiskümmend põhipunkti. ainus võimalus seda olukorda lahendada on Euroopa öö, omapoolseid vahendeid kasutada. peame mõtlema selle peale, mida kreeklased teevad, võivad teha, mida nad kohustavad tegema ja et sellest oleks kõigest kasu, kui me ei tee euroopalikke lahendusi, kui me ei tegutse Euroopa tasandil, siis kõik kreeklaste jõupingutused äh, lähevad äh, ainult kapitaliturgude heaks. kui me ei äh, suuda äh, teha adekvaatseid otsuseid, siis kreeklased võivad pingutada, kokku hoida ja nii edasi, kes, kellel sellest kasu on? kapitaliturgude spekulantidel on ainult kasu intressimäärade pärast ja sellepärast peab Euroopa sekkuma. Euroopa peab tegutsema selle nimel, et Kreeka jõupingutused oleks kasulikud nad peavad vajalikud, kui nad peavad olema ka kasulikud ning sellepärast eh, meie toetame, kogu parlament peab toetama komisjonipoolset ettepanekut ning loodame tõesti, et nõukogu liikmed hoiavad suu kinni ja on eh, komisjoni ettepaneku poolt. Pani Rebecca Harms, przewodnicząca w imieniu Grupy Zielonych järgmisena saab sõna Rebecca Harms, Roheliste juht. suur tänu, mina tahaksin kõigepealt meenutada teile seda, millise lühikese aja jooksul, kui meil oli pankadega probleeme Euroopas ja ka rahvusvahelisel tasandil, millise lühikese ajaga vahel suisa üleöö otsustati, et me aitame need pangad hädast välja. muide, tingimusi arutatakse alles nüüd selle kohta, kas nad üldse peaksid tagasi maksma, kes vastutab ja kas on vaja sisse viia järelevalve. mitte ühtegi sellist tingimust ei ole siiamaani otsustatud. kui selle peale praegu mõelda ja mõelda, et Kreeka ja ka eurokriis on tegelikult Euroopa kriis ja et sellest on juba aastaid, kuid räägitud, ilma et midagi oleks seal öeldud selle kohta, mis on vaja vastu võtta ja veel vähem vastu võetud, siis see on kõik häbiväärne. ja seepärast tuleb mul öelda, et mina Saksa saadikuna Euroopa Parlamendis ja härra Lange, palun kuulake nüüd täpsemalt, mina Saksa saadikuna Euroopa Parlamendis tõesti tunnen häbi oma va valitsuse pärast, sest ma lugesin täna, et nüüd toimub Brüsselis äh, äh, kohtumine äh, ja otsustatakse seal kohtumiselt ainult seda, mida proua Merkel otsustab. ja et see kohtumine kutsutakse kokku ainult selleks, et proua Merkel saaks võitjana koju sõita, ilma et adekvaatsetest lahendustest üldse räägitaks. ja see on tõesti häbiväärne kollastel ajalehted, kollased ajalehed ja ka kõrtsusemud on võitnud ja ma arvan, et me peaksime mõtlema tõesti, härra Langen, eriti teie koos oma erilise delegatsiooniga, kas olla või mitte olla, olla solidaarne või mitte olla solidaarne, kas see, kas ja kuidas see sõltub küsitluste tulemustest küsitluste tulemustest, mida on korraldanud üks valitsusparteisid, mis väriseb liidumaa valimiste ees. tegemist on populismiga ja on häbiväärne, et praegusel hetkel pole paika pandud, et tavaülemkogu raames neljapäeval ja reedel valitsusjuhid ja riigipead otsustavad ära, kuidas Eurotsoon kavatseb kriisi Kreekas lahendada kuna ma olen neid arutelusid nii palju Saksamaal näinud ja kuna ma olin eelmisel nädalal Kreekas ja kuna ma ka nii koduriigis kui ka Kreekas tahan kodanikele öelda, et solidaarsus on tähtis ja see tähendab seda, et me peame tagama Kreekale võimaluse saada korraliku intressiga laene ja see toimib ainult siis, kui tegemist ei ole ühesuunalise teega olin Kreekas viimastel päevadel ja need päevad näitasid mulle, et Kreeka kodanikutel on praegu võimalus saada paremat riiki. ja see riik peab kasutama kriisi reformide läbiviimiseks ja me ei tee mitte kellelegi teenet, kui me lubame solidaarsust ilma, et me nõuaks Papandreolt veelgi suuremaid reforme, kui siiamaani ta lubanud on. nii et kreeklased on midagi palju paremat ära teeninud. daamid ja härrad, kuna ma näen seda populismi Saksamaal ja kuna see on nii ohtlik minu arvates, tahaksin põhjendada see veel ühest teisest vaatenurgast. meie analüüs on järgmine euro saab püsima jääda pikaks ajaks ühine valuuta saab pikaks ajaks püsima jääda siis, kui eurooplased võtavad ennast kokku ja hakkavad majanduspoliitikat lõimima konkurents nende nii-öelda tugevate huvide vahel toob endaga alati kaasa probleeme, samasuguseid probleeme nagu praegu. siin on veel palju ära teha ja siis lähebki see asi jälle nii õudseks, härra Langen. on nii palju vaja selgitada kodanikele igasuguste asjade kohta, selle kohta, kui tähtis on lõimimine. see oli väga raske siis juba, kui me rääkisime põhiseadusest ja me oleme väga õnnelikud, et Lissaboni leping nüüd lõpuks jõustus. ja nüüd esimene väljakutse pärast Lissaboni on see, selline, millega me ei saa hakkama, seal võimutsevad kollased ajalehed ja kõrtsijutud ja härra Merkel, proua Merkel ja härra Langen äh, saab võita ainult sellepärast, et äh, mitte keegi neid ei pidurda see on praegune asi, sellest tuleb rääkida pikemalt, meil on vaja läbipaistvust, selget talupojamõistust ja argumente. Need peaksid olema meie põhimõtted, mitte aga kollased ajalehed, sest muidu Angela Merkel tuleb äh, Brüsselist äh, koju saanud, olles saanud lüüa ja siis kirjutab meie kollane ajaleht, et euro tuleb ära kaotada nii et Saksamaal tuleb lõpuks otsus vastu võtta ja ma loodan, et Sarkozy on mõistlikum kui Merkel. suur tänu, proua Harms, nüüd Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel härra Kaminski. härra president, siin kojas arutame me praegu Kreeka küsimust, kuigi ametlikult ei ole see isegi Euroopa Ülemkogu päevakorras. ma tahaksin siin avaldada austust Kreeka valitsuse vastu. tänaval on küll massdemonstratsioonid, valitsuse enda valijad protesteerivad, aga vaatamata sellele astub valitsus karme samme ja ei anna järele populismile. loodetavasti kõik Euroopa liidrid suudavad populismile vastu astuda. Kreeka vajab meie solidaarsust, sest Euroopa on solidaarsusele üles ehitatud, aga loomulikult ei saa me lubada, et ükski poliitik üheski riigis kasutaks majanduspoliitikat mingisuguse ostukorvina. seda on poliitikud Kreekas varem teinud. tulevikuks on vaja liikmesriikidele paika panna karmid reeglid. Nad peavad järgima ratsionaalset, mõistlikku majanduspoliitikat. kui majanduspoliitika vundament kõigub, ei saa see edukas olla täna võime me näha, et ideoloogia ja poliitika seisavad majandusest kõrgemal. see on kahetsusväärne. minu arvates ühines Kreeka euroga liiga vara, aga kuna poliitika oli tähtsam kui majandus, lubati Kreekal ühineda. loodetavasti Euroopa Komisjon härra Barroso juhtimisel kaitseb Euroopa solidaarsust ja Euroopa majanduslikult tervet mõistust meil on vaja tervet mõistust ja solidaarsust. härra president, praeguse majanduskriisi ajal ei peaks me võtma ravimeid, mis muudavad kriisi hullemaks. rohkem bürokraatiat, rohkem regulatsiooni ei aita meid siin Euroopas parandada oma konkurentsivõimet me ei tohiks lubada, et vaba turu võtavad üle bürokraadid. me peaks, peaksime austama majandus- ja konkurentsipoliitikat, me peame austama erine-, kultuurilisi, ajaloolisi ja teist, teisigi erinevusi liikmesriikide vahel. niisiis, jah solidaarsusele Kreeka suhtes ja veel kord tahaksime avaldada austust Kreeka valitsuse suhtes. suur tänu! härra Kaminski. nüüd ühendatud vasakpoolsete nimel härra Piski. härra president, harva olen nõus parlamendi presidendi ja komisjoni presidendiga. aga kui nemad nõuavad solidaarsust Kreekaga ja räägivad ja hoiatavad renatsionaliseerimise eest, siis saan nendega ainult nõus olla, sest see on tähtis härra Barroso mõtles Strasbourgis ka selle peale, kas kõige hullemad finantsturgude spekulatsioonid tuleks äkki üldse ära keelata ühiskonna sotsiaalne lõhenemine, mis muutub järjest suuremaks erinevates liikmesriikides, on nüüd kõigile nähtav. ja sellega seotud äh, tähtsad küsimused ei ole valitsusjuhtide päevakorral päevakorras pärast esi-, praegu kohe-kohe toimuval esimesel ülemkogul pärast Lissaboni lepingu jõustumist, jah. majandusstrateegia meil on Euroopa strateegias aastaks kaks tuhat kakskümmend. aga nagu te teate, komisjoni poolt sõnastatud strateegia meid ei vaimusta. sellepärast, et äh, selle aluseks on läbi kukkunud äh, konkurentsil põhinev strateegia meie soovime Euroopa jaoks strateegia, mis arvestaks sotsiaalsete ja ökoloogiliste aspektidega. Need peaksid olema tähtsamad kui konkurents. ja Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend on sellest veel väga kaugel. aga tegemist on tõesti päris korraliku juhtumiga, kui Saksamaa parlamendi saadikud istuvad maha ja võitlevad äh, Euroopa Liidu strateegia vastu seda tööhõive, vaesusevastase võitluse ja ka teaduse valdkonnas ja seda aastal, mil oleme kuulutanud vaesusevastaseks aastaks. ma loodan, et selline suhtumine Euroopa valitsusjuhtide seas ei levi. suur tänu, härra Piski ja nüüd Nikita Veela. suur tänu, härra president. minu kodumaal Kreekas, minu kodumaad Kreekat võiks võrrelda Californiaga. meil on väga hea kliima, meie, eh, meie põhiline rikkus on maa. meie metsad põlesid, nagu põlesid California metsad. me tähistasime, me pidasime olümpiamänge, nagu seda ka nemad tegid ning kokkuvõttes on meil samad probleemid, mis Californialgi. ning äh, ma tahaksin teada, mis juhtuks siis, kui Californial oleks krediidiprobleem? ma tahaks teada, kas äh, USA föderaalvalitsus istuks lihtsalt käed rüpes ja jätaks kõik spekulantide kätte jah, e, jah, see on majandus, milles on probleem. meil on, kas meil on keskvalitsus Euroopas või mitte? selge on see, et Kreeka on kaks protsenti Euroopa majandusest ning selge on see, et Kreekat on tabanud väga raske löök ning see mõjutab ka eurot. tegu on tõelise probleemiga kogu Euroopa ühtsuse jaoks. selge on see, et äh, meil on ees väga suur katsumus kogu ühisraha jaoks. peame vaatama, kas ühisraha peab vastu või ei pea. peame mõtlema selle peale, eh, kas, millised kavatsused on Euroopa institutsioonidel, kas kavatsetakse meid aidata või mitte. kolmkümmend aastat tagasi eh, töötasin ma eh, eh, tööhõiveministeeriumis ja siis me planeerisime ühtset turgu, praegu on ühtne turg olemas, meil on ühisturg olemas, meil on euro olemas, kuid ma arvan, et meil on vaja midagi, midagi veelgi rohkemat vaja, ma arvan, ma loodan, et me peaksime homme näitama, et me oleme midagi lõpuks ometi ühist saavutanud. suur tänu, järgmisena Zoltan Baltso mitteühinenute nimel. suur tänu, president, mulle sõna andmast. mõningad eelkõnelejad on siin äh, rääkinud parimatest lahendustest Kreeka probleemile, tegelikult tegid seda kõik aga härra Barroso, seda ei ole kantud ülemkogu päevakorda. kas see ei ole mitte silmakirjalik? ilmselgelt ei, ei ole tõsi see, et ainult Kreeka on raskustes. kahe tuhande kaheksandal, üheksandal aastal oli Ungari oma valitsuse väärate sammude tõttu pankroti äärel Nende äh, astutud sammud äh, mõjutasid väga tõsiselt äh, Ungarit, riiki. seega me peame õppima praegusest finantskriisist. Papaduu poolt öeldu on kõige õigem. kakskümmend aastat pärast Berliini müüri langemist kukkus kokku ka Wall Street. me peame siin tegelema äh, terve ülemaailmse finantssüsteemiga, sest tegemist on justkui juba eraldiseisva majandusharuga. nüüd ülejäänud enda nimel kõnelejad. kõigepealt Jose Manuel Garcia Mar-, Garcia Margallo. suur tänu, härra president, lugupeetud nõukogu esindaja, teie teate paremini kui keegi teine kuidas minu äh, partei on soovinud, et Hispaania eesistumine oleks edukas, me soovime seda endiselt, kuid samas te peaksite ennast parandama ning äh, hakkaksite lõpuks ometi Euroopa Liitu juhtima. see tähendab seda, et Kreeka jaoks tuleb leida lahendust, seda on kõik öelnud ja ma ei hakka seda kordama. Euroopa Liidu juhtimine tähendab seda, et võetakse vastu alternatiivsete investeeringute äh, direktiiv, seda ei tohi edasi lükata, nagu Hispaania eesistumine on seda teinud peame vastu võtma ka finantsjärelevalve paketi ja ei tohi rangelt nõuda nõukogu ettepanekut, mis on palju konservatiivsem kui komisjoni ettepanek ning see veelgi, mis on omakorda konservatiivsem kui Losieri raport. meie kavatseme välja pakkuda järelevalve ettepaneku komisjonile, mis võiks kokku võtta nelja sõnaga rohkem järelevalvet, rohkem Euroopat Hispaania valitsus on seda mõtet alati toetanud, loodetavasti toetate parlamendi ja mitte teiste institutsioonide poolt välja pakutud ettepanekuid. Euroopa Liidu juhtimine on eelarvedistsipliini tugevdamine. eelarvedistsipliini tugevdamine eh, peaks eh, tähendama ka seda, et eh, ennetusaspekti võetakse arvesse. Te teate, et neljateistkümne stabiilsusplaani Eh, väljaandmine oli põhimõtteliselt bürokraatlik, sest puudu on üks oluline idee, nimelt majanduskonkurentsivõime. sest ilma jõukuseta pole võimalik riigieelarve tasakaalu saada ning tuleks arvesse eh, võtta ka eh, seda, kuidas see meie olukord mõjutab välisilma. samuti tuleb need, tuleb need küsimused muuta siduvateks Hispaania peaminister rääkis, et meil on vaja paremat valitsustava, eh, samas kui sada kakskümmend, artiklid sada kakskümmend üks, sada kolmkümmend kuus juba kehtisid. selle, kuid mida see midagi enamat tähendab? Öelge meile, mida see tähendab, me, kui te ütlete, siis me võime teid toetada, kui te tahate, et meid aitaksime, siis meil on vaja, et me teaksime, mida te tahate, millised on teie eesmärgid, sest Euroopa Parlamendis eh, tühjad eh, ja, ja tühjad ja mitte midagi ütlevad ideed ei jõua eriti kaugele. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Hughes, kaks minutit. suur tänu, president. meie arvates võivad need äh, sellel nädalal lekitatud nõukogu järelduste projektid olla ohtlikuks tervele Euroopa Liidule seal räägitakse nendest e-, erakorralistest toetusmeetmetest, mida need täpselt tähendavad? Ecofini järeldused eelmisest nädalast ütlesid, et nad soovivad kahe tuhande kümnendaks aastaks erakorralised meetmed tagasi tõmmata. nõukogus räägitakse äh, stabiilsuspakti kriteeriumitele juurde naasmist kõikide liikmesriikide poolt äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, see on lootusetult optimistlik. kui me järgime seda ajakava kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani tähendab see seda, et tohutult kärbitakse riigieelarveid, tööpuudus tõuseb, maksutulud vähenevad, majanduskasv aeglustub. ja väheneb terve Euroopa Liidu majanduspotentsiaal ja seda aastateks. tegemist on katastroofi retseptiga. selle asemel on meil tarvis taibukat tasakaalu ühelt poolt äh, vastutustundliku eelarvepoliitika ja teiselt poolt äh, tööturutoetuse meetmete vahel. meil on tarvis jätkusuutlikku väljumisstrateegiat. statistika, mida täna avalikustati, näitab, et kahekümne riigi väljumisstrateegia, mida on komisjon, äh, on analüüsinud tähendab äh, seda, et kui kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastaks naastakse stabiilsuspakti juurde, tähendab see nelja ja poole miljoni töökoha kaotust. selle asemel on meil tarvis nelja-aastast moratooriumit äh, toetusmeetmete tagasivõtmisel. samuti on meil tarvis tegutseda finantsstabiilsuse saavutamise valdkonnas, ma lootsin väga, loodaksin väga, et härra Barroso ka kuulab meid siin, sest ta võiks meilt meie ideid varastada ja homme neid ülemkogus tutvustada. suur tänu, järgmisena proua Ekk, poolteist minutit. suur tänu, nõukogu kohtub homme arutamaks Euroopa tuleviku üle, sest väljakutseid on palju, praegu on meil finantskriis, mis on üle kandunud tööhõive ja kliimakriisi Eh, edasised sammud on hädavajalikud, et Euroopa uue hoo sisse saaks, aga komisjon, kahju, kahjuks ma kardan, et komisjoni ja nõukogu sammud on liiga ähmased ja need ei aita meie edule kaasa. kui nii läheb, siis on kakskümmend kakskümmend strateegia järjekordne Lissaboni strateegia sarnane läbikukkumine me peame väljakutsetele vastu astuma julgelt äh, ja tugevate sammudega. kõigepealt, avatud koordinatsioonimeetod ei tööta, see tuleb hüljata, selle asemel tuleb paika panna siduvad eesmärgid komisjoni poolt vastavalt artiklitele Lissaboni lepingus. teiseks, kui rahastamine on tingimuslik, äh, ja sõltub sellest, kuidas liikmesriik täidab oma kohustusi vastavalt kakskümmend äh, kakskümmend strateegiale, siis ei sõlt- äh, äh, äh,, siis sõltume me liiga palju liikmesriigi poolt pakutud statistikat, me peame saavutama eelkõige läbipaistvuse. meil on vaja avatud protsessi, nii et neid ettepanekuid arutataks ka parlamendis ja oleksid kaasatud kodanikud. Euroopa poliitikutena peaksime me alati üritama äh, panna kodanikke oma poliitika keskmesse, seega viigem poliitika reaalsusesse ja äh,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 me peame vaatama, lootma, et nõukogu nõustub kakskümmend kakskümmend strateegiaga. komisjoni ettepaneku, ettepanek keskendub mitte niivõrd majanduslikule ühtekuuluvusele, vaid me peame keskenduma pigem finantsstabiilsuse tagamisele kahe tuhande neljandast kahekümnenda aastani majanduslik sidusus aga on selle saavutamiseks hädavajalik. see tähendab aga, et järelejäänud aastate jooksul peame me astuma sammu, samme sidususe saavutamise suunas, sest muidu on lõhed kahe tuhande kahekümnendal aastal veel suuremad. kas me seda soovimegi? kas nii mõistame me solidaarsust Euroopa Liidus? ma arvan, et Euroopa Nõukogu peab haarama härjal sarvist ja rõhutama rohkem ka majandusliku ühtekuuluvuse eesmärke. suur tänu, järgmisena härra Hadži Georgiu, üks minut. suur tänu, proua president me oleme väga tõsiselt siin tegelenud Kreeka küsimusega, seda õigustatult. tahaksin aga siin tõstatada küsimuse, mis puudutab teisi riike. härra Schulz ütles, et intressid on kaks kuni kolm protsenti, kuid meil Küprosel on praegu kuus protsenti. nii et pangad on, pankade olukord on väga raske ja nõukogu peab midagi ära tegema tuleviku osas, selleks et teised riigid samamoodi ei satuks samasuguse olukorda nagu Kreeka tahaksin rääkida kahest asjast. me andsime pankadele miljoneid, proua president, lootuses, et majandus hakkab uuesti kasvama. võib-olla oleks nüüd väga hea, kui riik annaks äh, selle raha intresside maksmiseks ähm, või kui inimesed tahavad endale osta elukohta, siis võib-olla esimese sissemakse võiks riik üle võtta. siis veel maksud. Äh, erinevate riikide vahel tehtud tehingute jaoks. ühe minutiga, kas te ütlete, et mul on nüüd aeg otsas, mul ei olnud võimalik ühe <laughs> minuti jooksul öelda oma arvamust, see on ju täiesti ainult paroolide õhku viskamine ja see on täiesti naeruväärne olukord. suur tänu. ja ühe minuti jooksul ei saa tõesti eriti palju öelda aga veel kord järgmiseks minutiks härra Borgetša. eurotsooni ei ole võimalik valitseda, proua president, ja seda on iga päev üha rohkem näha. siin räägiti juba üksikutest ohtudest, aga juhtivad isikud Euroopas, rahandusministrid, nad ei ole leidnud mitte ühtegi selget lahendust. võib-olla on siin tegemist võimatu missiooniga me soovime päästa riiki, aga kui Saksamaa põhiseaduslik kohus äh, võtab vastu otsuseid, mis seda keelavad, siis ei ole see võib-olla võimalik. tahaksin teile veel meenutada, et Euroopa Liit rahanduseeskirjade puhul on väga selgelt tähelepanu pööranud sellele, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid toetataks. Nemad on jäänud unustuse hõlma. tegeletakse suurte ettevõtetega, üüratute pankadega, aga mis saab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest? minu koduriigis Itaalias on olukord selline, et tõukefondide vahendid teatud regioonides on küll olemas, aga kõigest kaks või kolm protsenti sellest rahast jõuab vähemalt, jõuab kohale, vähemalt reaalmajanduslikus mõttes, nii et sellega peaksime palju rohkem Euroopas tegelema. suur tänu, järgmiseks härra Langen, poolteist minutit. suur tänu, proua president. mina tahaksin kõigepealt kiita Kreekat. lahenduste leidmine on võimalik ainult ränkade reformide kaudu, see on õige tee. kõik ülejäänud ettepanekud on Euroopa lepingutega vastuolus ja ma ootan nii komisjoni presidendilt kui ka sellelt parlamendilt, et hakatakse lepingutest kinni pidama ja ei tehtaks ettepanekuid, mis on lepingutega vastuolus. ja kolleeg Schultzile tahan öelda, et mida kõvemini karjuda, see ei tähenda ka seda, et oleks ekspert, mitte spekulandid ei toonud probleeme kaasa, need olid sisemised riigid ja liikmesriikide väike vajadus majanduskasvu ja stabiilsuspaktist kinni pidada. Saksamaa ja Prantsusmaa olid kogu aeg need pahad poisid aastatel kaks tuhat kolm ja kaks tuhat neli, mitte Kreeka. sest toona toodi meid peksupoistena välja, mitte teisi. ja mitte keegi ei heitnud siis Kreekale midagi ette, kui me aga reegleid ei muuda ja kui ei ole valmidust et liikmesriigid oma reeglitest kinni peavad, siis tõesti tuleb Eurotsoonil probleeme ja nüüd praegu öelda, et need olid spekulandid ja neid süüdistada. kolmandik Kreeka riigivõlast on tegelikult äh, kindlustustega kaetud ja vähem kui kaks protsenti krediriski vahetustehingutest on seotud Kreekaga. niikaua, kui me ei ole võimelised midagi ette võtma ja rahandusministrid on pahad poisid, niikaua kui reeglitest kinni ei peeta, satume me ikka ja jälle raskustesse. ja see on probleem, nii et ärgem hakake siin ette heitma ühele valitsusjuhile seda, et ta peab kinni Euroopa Liidu lepingutest ja oma riigi põhiseadusest suur tänu. härra Svoboda, palun poolteist minutit. kallid kolleegid, on täiesti selge, kolleeg Langen ka, öeldi ju, et Kreeka peab oma kodutöö ära tegema. aga on ka täiesti selge ja selgelt ka välja öeldud, et meil on vaja solidaarsust. solidaarsust, mis aitab selleks, et Kreeka saaks oma kodutööd ära teha. ja hoolimata nüüd nendest protsi-, protsendimääradest, mis ei ole põhjustanud kriisi Kreekas, aga need põhjustavad praegu neid suuri võlgasid, mida Kreeka peab tegema ja see on tähtis. ja kolleeg Langen, üks äh, ajaleht, äh, mis pigem on teie poliitilisel joonel, Financial Times ütles väga selgelt, et äh, siin on suur vahe härra Kooli vanasema liidukantsleri ja praeguse proua Merkeli vahel. härra Kool oleks öelnud, et lahendagem nüüd äh, Kreekaga see probleem ära. meil ei ole kõigepealt vaja pöörduda kohtusse. lihtsalt meil on siin tegemist lõimimistaseme vahega. kas me vaatame ainult seda, mis toimub kodus või arvestame kogu Euroopaga? mitte keegi pole ju tegelikult nõudnud Kreekat, et äh, antaks äh, Kreeka pole ju nõudnud mitte kellelgi, et antaks äh, rahalist abi. Frankfurter Allgemeine Zeitung ka pigem äh, konservatiivne leht on öelnud, et iga päev äh, pakutakse uusi lahendusi ja keegi tegelikult ei tea päris täpselt, mis toimub. on täiesti selge, et Kreeka jaoks on vaja meetmeid ja on vaja ränki meetmeid. aga see tähendab seda, et Euroopa tasandil tuleb teha koostööd, vältimaks seda, et tulevikus sellised probleemid uuesti esile tulevad. meil on vaja Euroopa tasandil lahendust ja meil on vaja ka Euroopa tasandil solidaarsust ja ma ootan Euroopa Ülemkogul solidaarsust selleks, et tulevikus oleks neid olukordi võimalik paremini lahendada kui praegu. suur tänu, järgmisena proua Hall, poolteist minutit. president kevadine ülemkogu peaks tegelema energiaga. kui Kopenhaagenis oleks suudetud sõlmida ülemaailmne kokkulepe, räägiksime me juba tehniliste üksikasjade üle, kuidas saavutada see kolmekümneprotsendiline vähendamine ja me peame seda ikkagi tegema. kõigepealt sellepärast, et kahe tuhande seitsmenda aasta kevadise ülemkogu paika pandud ambitsioonid tähendavad seda, et praeguses majandusolukorras peaks see meie eesmärk olema kahekümnest protsendist palju suurem. eelmisel nädalal ütles meie saadikutele Rahvusvahelise Energiaagentuuri väga konservatiivne esi, esimees, et Euroopa Liidu heitmed peaksid vähenema kakskümmend kolm protsenti juba. teiseks, kui me võtame tõsiselt viiekümneprotsendilist eesmärgid saavutamist kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, oleks kahekümnendaks aastaks vaja vähendada heitmeid kolmekümne protsendi võrra. lõpetuseks, Euroopa Liit peab saa-, muutuma madala süsinikuga majanduseks, mis tagaks ka majanduse taastumise ja töökohtade äh, rajamise. rohelised töökohad on kakskümmend kakskümmend strateegia südames, seega nõukogu peaks toetama volinik Hedegaardi ja tunnistama, et tingimused on õiged äh, liikumaks kolmekümne protsendi suunas. nõukogu peaks ka mõistma, et kõige lihtsam öö, äh, viis edasi kärpeid teha on läbi energiatõhususe. eelkõige läbi selle, et pannakse paika siduvad energiatõhususe eesmärgid. Euroopa Liidu liidrid peavad välja saatma selge sõnumi öö, äh, ka praegusel kevadisel ülemkogul, nii nagu nad tegid seda kahe tuhande seitsmendal aastal suur tänu, järgmisena härra Šimanski, üks minut. daamid ja härrad, selle asemel, et rääkida kakskümmend kakskümmend strateegia ellurakendamisest, kõneleksin mina millestki, mida me saame tegelikult ka mõjutada. nimelt, me saame kaitsta siseturgu protektsionismi eest me saame muuta Euroopa õigustiku lihtsamaks ettevõtjatele. parem õigusloome on ilmselgelt ka meie koja kohustus. liikmesriigid viivad läbi reforme ainult siis, kui ülemaailmne majandusolukord neid selleks sunnib, seetõttu peame me tagama maksu, sotsiaal- ja ettevõtlusõigustikus maksimaalse vabaduse liikmesriikidele vabadus, mitte Euroopa sotsiaalmudel, on vastuseks äh, kriisi, kriisile. suur tänu, järgmisena proua Wortmann Kool, kaks minutit. Dank u wel, eh, voorzitter. Er is nog geen noodoplossing eh, voor Griekenland en eigenlijk is suur tänu, proua president. meil ei ole hädalahendust Kreeka jaoks. see on tõesti suureks probleemiks Kreeka peaminister ise on ju öelnud, et Kreeka soovib kõigepealt korra majja lüüa. see tegelikult kuulub ka majanduskasvu ja stabiilsuspakti mängureeglite hulka, sinna hulka kuulub ka solidaarsus. kuid praegusel hetkel euro on langusteel. ja mulle tundub, et praegusel hetkel pealinnad on need, kes ütlevad, et äh, lahendust ei ole ja sellele protsessile tuleb piir peale panna meil on vaja kuidagi kokku viia komisjon, liikmesriik ja siis ka rahvusvaheline või Euroopa Valuutafond, meil on vaja lahendusi ja ma loodan, et homme ei räägita mitte ainult selle kriisi lõpetamisest, meil on vaja kesk- ja pikaajalisi lahendusi. meil tuleb ka ennetavad meetmed välja töötada selleks, et äh, faktist oleks võimalik ka tulevikus kinni pidada. samamoodi tuleb mõelda veel ka Euroopa Liidu strateegiale aastaks kaks tuhat kakskümmend. meil on vaja selgeid haldusreegleid Euroopa jaoks, mis ei tähenda seda, et äh, Euroopa riigid ainult ülemkogul äh, peaksid pead kokku panema. ei, komisjon peab kasutama kõiki võimalusi, mida meile pakub Lissaboni leping. sest kui me räägime ainult vabadusest ja võrdsusest, siis see tegelikult ei aita. ma loodan, proua president, et juba homme suudetakse ülemkogu alguses äh, luua side erinevate osapoolte vahel selleks, et meil oleks ka võimalik välja töötada selge strateegia aastast kaks tuhat kakskümmend ja me pärast Kopenhaagenit teaksime, kuidas asjad edasi lähevad. suur tänu! suur tänu, proua president! ma olen kuulanud väga palju deklaratsioone, ma olen lugenud ka ajakirjandust ning teatud osa liikmesriikidest koostöös ehm, leiavad, et rahvusvaheline valuutafond on hea võimalus Kreekat päästa, kuid see oleks halvim ehm, lahendus nii Kreeka kui ka Eurotsooni jaoks. Euroopa Liidu jaoks oleks see Euroopa, Euroopa ehm, legitiimsuse küsimärgile sättimine, sest üheski äh, dokumendis eh, ei ole räägitud vald-, valuutafondi sekkumisest eh, sarnases olukorras. sellega seoses eh, looks tõelise poliitilise, finantsilise pretsedendi ning see oleks ka löök stabiilsuse arengupaktile. lisaks sellele peab ütlema, et meetmed, mille valitsus on kasutusele võtnud, on vähendanud tööhõivet ning on äh, Kreeka kätkesest jalust sidunud. see tähendab seda, et Kreeka ei suuda äh, kriisist välja tulla, nii et olgem ettevaatlikud nende äh, nii-öelda majandus, vajalike meetmetega, sest muidu võivad asjad minna täpselt samamoodi kõigi jaoks, nagu Kreeka jaoks on läinud. tänan, proua Peres. härra president, kas tõesti on vaja kahte Euroopa Liidu Nõukogu tippkohtumist, et äh, lahendada Kreeka probleemi. ma, siin on räägitud äh, e-, leppe tõlgendamisest, jah, mis puudutab äh, artikleid sada nelikümmend kolm ja sada kakskümmend kaks, siis mitte ükski selle ähm, leppe koostajateks ei kujutanud ette, et euro kasutusele võtmisel võib tekkida selline probleem, Äh, nagu Kreekaga on see läinud. me peame olema loomu, loomingulised, peame olema solidaarsed. ja pöörduda Valuutafondi poole. meie, kes me peaks olema äh, arukad ja peaks olema mõistlikud rahvusvahelisel tasandil, on täiesti äh, absurdne, arulage peame saatma selge sõnumi Euroopa Liidu Nõukogule, peame näitama üles solidaarsust Kreeka suhtes ning samuti peame olema vastutustundlikud ka majandusjuhtimise küsimustes. see küsimus on praegu meil teravalt päevakorral, me peame sellega arukalt tegutsema, peame survet vähendama ning ei tohi lubada ei tohi eh, minna tagasi ainult stabiilsuspakti juurde, sest see oli repressiivne enne seda, kui muutus koostöö valmiks. meil on vaja leida tõelised kooperatsiooni koostöö eh, eh, põhimõtted ning see ongi Euroopa Liidu Nõukogu kätes, loodetavasti nad seda teevad ja nad teevad seda ka vastutustundlikult, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Pjotrovski üheks minutiks suur tänu, proua president, lugupeetud daamid ja härrad. enne Euroopa Liidu Nõukogu, mis paneb paika majandustariigi Euroopa Liidu jaoks, peaks mõtlema selle peale, miks Lissaboni strateegia läbi kukkus ning samuti tuleb solidaarselt ja võrdselt kohtlema kõiki liikmesriike. kui me soovime jääda rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimelistel, siis me peame keskenduma innovatsioonile. kuid kui me soovime kõik eelarvevahendid ainult selle eesmärgi saavutamiseks, siis on see diskrimineerimine väga paljude eh, Kesk-Ida-Euroopa eh, riikide vastu, ka Poola vastu. Eh, oodatakse, et oodatakse, et me saaks nagu Hispaania, Portugal välja arendada oma, oma infrastruktuurid, maanteede võrgu, raudteevõrgu ja interneti peaks olema need kõige vaesemad piirkonnad, mis kõige rohkem abi saavad, näiteks Lublini piirkond Poolas. Neil on vaja täiesti eraldi eelarverida eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. Euroopa Liidu eh, vaesemad piirkonnad peavad muidu kinni maksma eh, need hüved, mis on, tundub nagu mõeldud kõige rikkamate jaoks. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Tussas suur tänu. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, millest äh, homsel tippkohtumisel räägitakse, näitab, et äh, meetmed, mis lähevad kodanike vastu, mis äh, on Kreekas vastu võetud, kuid mida toetavad kapitalistid, ei ole, need meetmed ei ole omased mitte ainult Kreekale, vaid kõigile liikmesriikidele see äh, tähendab seda, et tegutsetakse ainult kapitalipõhiselt. see kehtib kogu Euroopa Liidu kohta. tegu on terroristlik tegevusega, äh, tegevus selleks, et rahvaliikumised maha suruda. näeme lisaks sellele ka seda, millised on sõnavõtud, millised on liidrite arvamused. jääb selline mulje, et nad ütlevad, et Euroopa Liit ja rahaliit on äh, nagu kilp Euroopa eest, räägitakse Euroopa perest, räägitakse kõigest eh, sellest, mis nii ilusti kõlavad. kokkuvõttes on tegu monopolidega, mis eh, rahvaid maha suruvad ja samas eh, suuremad tükid pirukast jäetakse endale. kuid samas rahvas võitleb, probleemid lahendatakse rahva võitluse abil <laughs> Kreeka probleem on äh, seotud konkurentsiga imperialistlike riikide vahel, äh, Hiina, USA ja äh, arenguriikide Euroopa vahel. ja ainus, mida vaesemad klassid teha saavad, on oma strateegia välja töötada, et asi ümber keerata ning oma, oma töölisklassi pere huvide eest seista suur tänu, järgmisena saab sõna Gunnar Höckmark, pooleteiseks minutiks. Um, kõigepealt räägiksin, ma rääkisin kaheksa, kahest asjast, kõigepealt riigi eelarvepoliitikast ja teiseks konkurentsivõimest. eelmisel aastal rääkisime me siin parlamendis sellest, kuidas kriisiga tegeleda ja paljud siin ütlesid, et võib-olla tuleks rohkem kulutada ja äh, leppida suurema eelarve puudujäägiga. teised siin aga ütlesid, et me peame tagama äh, kontrolli alla saama riigi kulutused. ja nüüd näeme me tulemusi. mõningad liikmesriigid kulutasid rohkem ja leppisid suurema eelarve puudujäägiga ja nüüd me näeme ka tulemusi. suurenenud riigivõlg, suuremad öö, äh, võlamaksed tänu suuremat, kõrgematele intressimääradele. see aga seab surve alla heaoluriigi ja kulutused sellele paljudes liikmesriikides. me peame sellest õppima. ehk siis me peame austama olemasolevaid reegleid ja me peame edasi arendama ja paremaks muutma stabiilsus- ja kasvupakti, et see aitaks meil ka tuleviku väljakutsetele vastu astuda. nüüd on meil samasugune arutelu, mõned siin ütlevad, et me peaksime väljumisstrateegiaid äh, äh, pidurdama ja mitte hoogsalt vähendama äh, eelarve puudujääki. aga see on vale, see suurendaks veelgi intressimakseid liikmesriikides meil peab, me peame pingutama saav-, saavutamaks eelarve tasakaal ja astumaks samme edasi, mida me oleksime pidanud tegema juba mitukümmend aastat tagasi, suur tänu. suur tänu, järgmisena härra Pullmann. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid ja kallis kolleeg Hökmark. ma arvan, et viimastel aastatel oleme olnud hoopis teises parlamendis kui siin, sest mina nägin hoopis teistsugust parlamenti. me olime parlamendis, kus ühed ütlesid, et reitinguagentuuride puhul tuleb meil täpsemalt järele vaadata. riskifondide puhul ja erakapitalifondide puhul peaksime me täpselt vaatama, meil tuleb neid reguleerida. me peaksime finantsturgude osapooli ja seal pakutavaid tooteid kontrollima selleks, et see asi ei lõpeks finantsfiaskoga. ja ma nägin teisi, kes ütlesid, et hoidke oma käed eemale, küll turg juba kõik reguleerib ise ja meil meil ei ole seda vaja. või nagu McCreevy, kes ütles, et seal, kus poliitika sekkub, läheb asi veelgi raskemaks ja nüüd te nägite tulemust. rahvusvaheline fiasko on põhjustanud liikmesriikide võlad ja on täiesti häbematu tulla täna siia ja öelda, et see oli vale orientatsioon tööhõivepoliitikale, majanduspoliitikale, sellest ei ole siin täna vaja üldse mitte rääkida. see on täiesti mööda, samamoodi nagu täiesti mööda on see, kui härra Langen ütleb, et proua Merkel öö, äh, olevat Euroopa lepingust aru saanud. ei, ta ei ole sellest aru saanud, veelgi hullem. suure tõenäosusega proua Merkel on võimeline Euroopa lepingu ja Euroopa Liidu eesmärgid öö, äh, üle parda viskama ainult sellepärast, et ta kardab, et ta kaotab valimised Põhja-Reini Vestfaali liidumaal. aga sellist Euroopa Liitu meil ei ole vaja. me ütlesime komisjonile, et Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend on nõrk, meil ei ole seal midagi vastupidavat ja hoolitsege selle eest, et sinna sisu pandakse taga, taga, taha. hoolitsege selle eest, et sisse viiakse tehingute maks, hoolitsege selle eest, et meil on rohkem perspektiive majanduskasvuks selleks, et keskklass ja töövõtjad saaksid mingigi võimaluse edasi arendada. aga praegusel hetkel tuleb öelda, et mul on suisa kahju, mul on kahju, et nad peavad tegelema selliste valitsustega nagu proua Merkel, sellepärast et Euroopa Liidu päästmine sellisel juhul pole mitte lihtne. seepärast äh, hoidke selg sirgu ja katsuge siiski midagi saavutada, sellepärast et kodanikud ootavad meilt vastuseid, aitäh! suur tänu suur ja suur tänu ja järgmiseks saab pooleteiseks minutiks sõna härra Veber. proua president, kallid kolleegid, daamid ja härrad, kolleeg Schulz ütles väga õigesti, et Kreeka olevat oma kodutööd ära teinud ja nüüd peab Euroopa hakkama midagi tegema. kuid mina tahaksin siiski küsida, kas Euroopa peab ütlema aitäh, eriti ainult sellepärast, et praegu hakatakse kinni pidama reeglitest, mis juba ammu kehtivad, nagu see kolme protsendi piir. vaadake, mis me tegime eelmine aasta, kui Iirimaal oli täpselt samasugune olukord ja ka seal oli vaja hakata kiiresti säitma, säästma. mitte keegi siis ei tulnud selle peale, et me peaksime looma Euroopa Valuutafondi. ja Kiefer Hofstad ütles, et spekulandid on nüüd asunud tegutsema. kallid kolleegid, jah otse loomulikult on meil praegu siin probleeme, kuid tõsiasi on ka see, et äh, Kreekal olid väga suured intressieelised, kui ta eurole üle läks. Itaalia kolleegid äh, konsolideerisid intressieelised, mis tegi, Kreeka sõi need lihtsalt ära ja sellepärast ma arvan, et äh, hea eurooplane ei ole mitte see, kes tänapäeval saab raha lüüa laua peale, vaid see, kes on kinni pidanud reeglitest, millele kõik on alla kirjutanud ja millega kõik on nõus lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin teiseks veel toetada komisjoni, sellepärast et pikaajalises mõttes mõeldud ettepanekud lähevad õiges suunas meil on kolm protsenti paika pandud ja sellepärast meil on vaja tugeva selgrooga komisjoni, mis tulevikus ka kontrollis kolmest protsendist kinnipidamist ja seda ka nõuaks. me oleme näinud, et euroriigid ei suuda üksteist vastastikku kontrollida ja nõuda piirist kinnipidamist. sellepärast jah, meil on vaja tugevat komisjoni, mis tulevikus on ka võimeline hoolitsema kriteeriumitest kinnipidamise eest proua president, me peaksime euros rääkima positiivselt, meil ei ole mitte valuutakriisi, vaid meil on majanduskriis. euro on suureks võiduks kõikidele kui meie, Euroopa Liidu juhid, seda enam ei ütle ja kui ülemkogu seda selgelt välja ei öelda, siis inimesed ei tea seda ja sellepärast jah, meil on vaja seda tugevat head valuutat. suur tänu ja järgmiseks saab härra Lainen pooleteiseks minutiks. jah, kallid kolleegid, Kreeka kriis on päevakajaline küsimus kuid äh, majanduskasvu kriis ja keskkonnakriis on pikaajalised probleemid ja mõlemad äh, probleemid tuleb äh, lahendada Euroopa Ülemkogu otsustega. Euroopa Liidu aast strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend ütleb väga selgelt, et majanduskasv peab olema nutikas, jätkusuutlik ja integratiivne. kui aga ma vaatan nüüd Ülemkogu järeldusi, siis ma näen, et äh, meil on kitsas käes ja keskendutakse klassikalisele kasvustrateegiale, mis on läbi kukkunud majanduskasv ei saa olla nutikas siis, kui ta ei ole jätkusuutlik ja ta ei saa olla nutikas, kui ta ei ole integratiivne. sellepärast üleskutse nõukogule hoolitsege selle eest, et see kolm kõla, need kolm sammast jääksid alles. see on midagi uut, mida tuleb sisse viia. ma olen väga rahul sellega, et soovitakse säästa ressursse, energiat ja et sellest peab saama Euroopa Liidu lipulaev. me oleme sellest juba päris pikalt rääkinud. see tõesti aitab meil ka kulusid kokku hoida ja vähendada meie sõltuvust ning lahendada ka terve rea probleeme. ma ootan komisjonilt, et me töötame välja tegevuskava aastast kaks tuhat kümme sellepärast, et tegemist on mitmepoolse ülesandega nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide jaoks ja väga paljud asjad on veel segased, hägusad. me peame sisse viima siduvad nõudmised eriti, eriti kakskümmend protsenti energiasäästu ja see tõhususe eesmärk peab olema tõesti õiguslikult siduv, sellepärast et kõik teaksid, kuhu poole hakatakse liikuma ja selleks, et tööstusettevõtted saaksid teha ka vajalikud investeeringud, aitäh! suur suur tänu, järgmisena saab sõna Marju Mauro pooleteiseks minutiks. suur tänu teile, härra proua president, kui ma peaks endalt küsima, no nagu kui paljud Itaaliad, paljud itaallased seda praegusel hetkel teevad, siis küsimus oleks, milleks Euroopa Liitu vaja on? mina vastaks mitte võib-olla spontaanselt, kuid ma ütleks, et selleks, et aidata Kreekat, minu meelest see ei ole sugugi mitte hullumeelne mõte. Euroopa Liidu DNA, meie poliitilise projekti DNA on kirjutatud just nimelt, selles DNA-sse on kirjutatud sisse solidaarsus, mind üllatab see, et kõik need, kes ütlevad, et nad soovivad spekuleerimise vastu võidelda, finantsspekuleerimise vastu võidelda, ajavad selle segamini poliitilise spekuleerimisega kuidas on võimalik mõelda, et me võtame ette selle lahingu kantsler Merkeli vastu? kuidas on võimalik mõelda, et solidaarsus Kreeka vastu äh, tähendab, teist liikmesriigi rünnatakse. solidaarsuspoliitika peab käima käsikäes vastutustundega sellega seoses oleme e, tihti öelnud, et meie meelest vastutus ja solidaarsus käivad käsikäes. ainult nii on võimalik Euroopat üles ehitada. meid ühendab, see, mis meid ühendab, on see, on tugevam kui see, mis meid lahutab. sellega seoses peame palutma komisjonilt et me oleks palju ambitsioonikamad, me peame olema nõudlikumad liiklusriikide vastu, samas peame nõudma ka suuremat solidaarsust ning samuti ka pikas perspektiivis koostatud ähm, äh, projekti, mis võtab meie senised kogemused kokku. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Kohverati. suur tänu teile, proua president. Kreeka kriis on üks Euroopa Liidu praeguseid tõsisemaid probleeme. see on seotud äh, äh, riigieelarve mitteadekvaatse kasutamisega. samuti on arusaamatu, miks Euroopa institutsioonid nii aeglaselt reageerivad probleemidele liiklusriikides. see, sellel kõigel on juba olnud negatiivne tagajärg Kreeka on spekulantide kätte sattunud. Euroopas on samuti kerkinud probleemid, on tekkinud umbusk Euroopa projekti tuleviku suhtes. see on suuremaid probleeme, mis meil on tekkinud pärast Lissaboni leppe jõustumist. samuti on suuri probleeme Kreeka valitsusel, ta on sunnitud olnud vastu võtma väga ebapopulaarseid otsuseid ning äh, seda suhetes miljonite inimestega. ja samas äh, oldi kogu aeg kindlad, et abi jõuab kindlasti kohale. tegu on väga olulise hetkega Euroopa ülesehitustöös ja samas on solidaarsusprintsiip küsimärgi ära sattunud. me peame eelkõige lõpetama ära spekuleerimise. meenutaksin kolleegile, et Saksamaa on üks riikidest, mis kõige suuremat kasu on saanud Euroopa ülesehitusest ja samuti ka madalatest intressimääradest. peame reageerima kiiresti, sest see on Euroopa Liidule kasuks. suur tänu, järgmisena saab sõna Marianne Jean Marinescu. suur tänu. Euroopa parlament võttis suure eh, rahuloluga vastu Euroopa doku-, eh, Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend, tegu on väga olulise dokumendiga, me peame selle sisu väga tähelepanelikult lugema. ma arvan, et meil on praegusel hetkel puudu finantsabist. komisjon peaks paluma nõukogu, et eh, eelarveallikaid kontrollitaks, ka seda, kuidas eelarvet kasutatakse. eelarve Euroopa Liidu äh, eelarvet ei saa sajaprotsendiliselt paika panna enne seda, kui me vaatame üle oma põllumajanduspoliitika. oluline küsimus on ka infrastruktuuri küsimus, transpordi, energia küsimused ja see, seda pole dokumendis öeldud. meie eh, seaduste harmoneerimine ja samuti ka aktiivne koostöö naabritega on ähm, aluseks jätkusuutlikule arengule ja see aitab meil lahendada ka energia ja transpordi küsimusi. sellega seoses ma tahaksin teha üleskutse Euroopa Liidu Nõukogule, et komisjon viiks äh, selle olulise teema kahe tuhande kahekümnenda äh, äh, strateegiasse sisse, see on Euroopa kõigi kodanike kasuks, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Podimata. tehke pod-. suur tänu. üheteistkümnendal veebruaril lubati, et saadetakse välja sõnum selleks, et toetada Kreekat ja rahustada turgusid. kuid sellest ei olnud mitte midagi kasu, sellepärast et kirjad olid äh, lõõmama löönud homme algab uus äh, ülemkogu ja seal ei ole ka lihtne ülesanne see vastuolude kõrvaldamine. me teame ju, et Kreeka valitsuse on äh, vastu võetud väga rängad meetmed ja suurem osa nendest meetmetest on juba rakendunud, see on Kreeka rahvalt nõudnud suuri kulusid ja suuri ohvreid kuid samal ajal on ikka veel eh, laenude intressid väga kõrged näiteks vaadake viimaseid andmeid viiendast märtsist. turgudel on spekulante, kes eh, teenivad palju raha sellega, et eh, üks riik on peaaegu maksevõimetu ja me lubame sellel kõigil toimuda. täna on see Kreeka, aga võib-olla homme tuleb meil sama rääkida mõnest teisest riigist kas Euroopa Ülemkogu kavatseb selle protsessi lõpetada, peatada? kas leitakse tõhus meetod, millega seda kõike ära hoida ja rahvamajandusi toetada, samamoodi nagu ka stabiilsust Eurotsoonis toetada? komisjoni president rääkis, ta rääkis vastutusest ja solidaarsusest ja tal on õigus, mõlemat on vaja. kui keegi soovib olla perekonnaliige, euro riigid on perekonnaks, ma ei usu, et keegi kahtleb selles, et Kreeka võtab oma vastutuse sajaprotsendiliselt, kuid Kreeka üksi ei saa selles raskes ajajärgus teha, sest turgude olukord ei luba tal seda. poolteist aastat tagasi turud ohustasid terve maailma majandust ja siis oleks ka juba peaaegu kõik kokku kukkunud nii et solidaarsus peaks olema midagi iseenesestmõistetavat, aitäh. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Schwab pooleteiseks minutiks. kõnelejal on mikrofoni. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, Kreeka kohta on tõesti öeldud väga palju, nii et mina vaataksin nüüd tulevikku. selleks et rääkida Euroopa Liidu strateegiast aastat kaks tuhat kakskümmend. see dokument on tõstatanud väga huvitavad arutelud selle kohta, millised peaksid olema juhised, millega Euroopa Liitu tulevikku viia. kallid kolleegid, ma usun, et Euroopa Liidu strateegias aastast kaks tuhat kakskümmend paika pandud eesmärgid äh, tuleb ka tõesti täita. see oli Lissaboni strateegia üks suurimaid puudujääke ja selle peale tuleb meil mõelda, ainult siis, kui kõik liikmesriigid peavad kinni paika pandud eesmärkidest, on meil võimalik eesmärke ka üheskoos saavutada. see ei õnnestu aga siis, kui Euroopa Ülemkogu arvab, et tegemist on kõigest haldusnõukoguga, mis viimasel hetkel hakkab midagi äh, koordineerima. ei, meil on vaja seal poliitilist äh,, äh poliitilisi juhiseid ja kallid kolleegid, seda on võimalik teha ainult siis, kui solidaarsuse põhimõte Euroopa Liidu strateegias aastaks kaks tuhat kakskümmend on ka tõsiselt kirja pandud. see tähendab kõigepealt seda, et liikmesriikidel peab olema omavastutus kõikides valdkondades, kus on nende pädevusala. sinna hulga kuuluvad reformid, tööturud ja ka eelarvepoliitika. see tähendab aga ka seda, et teised liikmesriigid peavad toetama neid liikmesriike, mis on sattunud äh, hätta ja seda mitte enda süül. ja see õnnestub ainult siis, kui poliitilised juhised tulevad, seda ka komisjonilt. me peame Lissaboni strateegia vigu vältima. juba mitu korda on öeldud seda, et koostöö, mis oli paika pandud Lissaboni strateegias, oli vale lähenemine. meil on vaja selgeid reegleid ja parlament toetab praegu komisjoni lähenemist, aitäh! järgmisena saab eh, sõnasoov, siis soovis saada härra Pakis. soovis eh, näiteks sinist kaarti vabandust, siiski mitte. järgmisena saab sõna härra Lopez Aguilar. suur tänu teile, proua president. me oleme kõik teadlikud sellest, et viissada miljonit eh, kodanikku jälgivad ülima tähelepanuga Euroopa Liidu Nõukogu kohtumist põhjuseks on see, et meil on võimalik leida kompromiss kriisist väljumiseks. seda ootavad need, kes kriisi käes kõige rohkem kannatanud on. kriisi väljapääs peaks olema strateegias kakskümmend kakskümmend, mis peaks rangelt muutma meie majandusarengut, tuleks arendama ka suuri muudatusi keskkonnapoliitikas ja sotsiaalpoliitikas see peab, tähendab seda, et me toetame töötajaid, sotsiaalsüsteemi ja võitleme meeste ja naiste vahelise võrdsuse eest. tahaksin tõsta eh, esile seda, et keskkonna ja soolise võrdõiguslikkuse küsimused ei ole selles tekstis väga hästi välja toodud. ei räägita keskkonna jätkusuutlikkusest, kliimamuutuste vastu võitlemisest, Kopenhaageni konverentsist ning ei, ei räägita ka sellest, kui ebameeldiva tundega me lahkusime Kopenhaageni kliimakonverentsilt. kuid kõige olulisem on see, et äh, nõukogu peab käituma Euroopa-meelselt. me, me peame koordineerima maksupoliitikat, peame eelarvepoliitikat ja majanduspoliitikat samuti koordineerima sama hästi, kui seda teeb Rahandusliit. me peame olema solidaarsed Kreekaga tegu ei ole sõnumiga Kreeka jaoks, see on sõnum eurooplastele, Euroopale. see ei tähenda Kreeka päästmist, see tähendab seda, et me näitame, et me oleme eurooplased, see näitab, et me, et me e, oleme võtnud õpp-, õppust Rahandusliidust, me ei räägi ainult Kreekast, me räägime meist kõigist. E, uude institutsioonide käivitamisel on toimunud aeglaselt, kuid ei tohi edasi lükata eurooplaste mõt-, eurooplaste soove ja mõtteid järgmiseks, järgmisteks aastateks. ja nüüd algab vaba mikrofon, üheks minutiks saab sõna ühele raportöörile ja kõigepealt saab sõna härra Kastel. Se l'onorevole Kastler non c'è. kui kolleeg Kastlerit siin ei ole, siis saab sõna härra Kostan-, äh, kolleeg Luan Allora, siis anname sõna kolleeg Kumostakusele. kas te olete kohal? jah, suur tänu. tõesti, minu riik ja selle majandus ei arenenud päris nii, nagu oleks olnud vaja. ja nüüd Kreeka võtab vastutuse ning kodanikud maksavad selle eest, kuid me ei tohiks endale midagi ette heita Kreeka ei ole ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kus on probleeme ja ta ei ole ka ainus riik, kus äh, olid turul need äh, roiskunud äh, väärtpaberid ja Kreeka ei ole ka ainus spekulantide sihtmärk, me teame, et Kreeka küsimus on tegelikult Euroopa küsimus. majandus- ja valuutaliit on ikka veel ohus ja meil on vaja koordineeritud poliitikat selle päästmiseks meil on vaja ka solidaarsust. kriis on alati tegelikult olnud ka muutuste hoovaks. kriisiga on meil võimalik luua parimat Euroopat ja võib-olla see kriis peaks olema teenäitajaks. me ei peaks praegu vaatama mitte ainult Kreekale, vaid me peaksime ka spekulandid häbiposti panema. see on ka väga tähtis, ma arvan, et seda tuleks öelda ka homse ülemkogu jaoks. la parola all'onorevole Tabagi per... Suur tänu ja härra Tabaidi, üks minut. elnök asszony, felhívom a bizottság és a tanács figyelmét, hogy az... suur tänu, ma tahaksin nõukogu ja komisjoni tähelepanu pöörata sellele, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegial on terve rida eesmärke. aga me ei tohiks ka unustada, et meil on olemas juba väga head ja toimivad poliitikad, nagu näiteks ühine põllumajanduspoliitika, ma tean, et neid on vaja reformida, aga suurel määral saavad nad meil aidata Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärke saavutada. kahjuks ei ole siin mainitud kahte peamist Euroopa poliitikat äh, senini. kui me räägime õiguslikku harmoneerimist siseturul või räägime energia infrastruktuurist ja tarnekindlusest, siis tuleb tagada, et nendele teemadele eraldataks ka rohkem ressursse, et kulutataks nende peale rohkem raha. samuti tuleb tagada, et meie vastavad arutelud oleks põhjalikud, samuti tuleb tähelepanu pöörata ühtekuuluvuspoliitikale ja kaasata ka regionaalne mõõde, suur tänu! suur tänu, järgmisena kolleeg Teurer. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, arutelud euro ja Kreeka ümber on valitsenud viimaseid päevi. tahaksin ähm, viidata sellele, et äh, mulle äh, teeb muret see et, et nelikümmend protsenti sakslastest ütleb, et nemad arvavad, et euro sisseviimine oli viga me ei tohiks ära unustada seda, et euro ja integratsiooniprotsess ei ole ühesuunaline tee. me ju eurot sisse viides, viisime, ütlesime ka liikmesriikidele, et euro peab olema sama stabiilne nagu eelnevad riiklikud valuutad ja me peaksime sellest nüüd ka kinni hoidma meil on vaja arutelusid Euroopas sotsiaalsest turumajandusest ja üldisest raamistikust, me ei peaks rääkima sellest, kuidas me muudame Saksamaad vähem konkurentsivõimeliseks, ei, me peaksime rääkima sellest, kuidas muuta kogu Euroopat rohkem konkurentsivõimelisemaks, selleks et me oleksime maailma turgudel edukad. see peaks olema meie ülesanne ja sellepärast ma nõuan arutelusid sotsiaalse turumajanduse üle Euroopas, aitäh! suur tänu, järgmisena kolleeg Lunatšek, üks minut suur tänu, proua president. ma olen nõus kõigiga, kes nõuavad rohkem ja suuremat Euroopa integratsiooni, eriti majandusvaldkonnas. ja ma loodan, et seda ei räägita mitte ainult äh, euroruumi kohtumistel, vaid ka eurotsooni kohtumistel, vaid ka ülemkogul. kolleegid on juba rääkinud, et äh, kodanikud on negatiivselt meelestatud äh, raha valuutaliidu loomisel tehti üks väike sünniviga, nimelt see, et sisse viidi valuuta, kuid ei äh, harmoniseeritud majanduspoliitikat ja nüüd tuleb meil see viga kõrvaldada. peaksime mõtlema ka solidaarsusfondi loomisele, see on väga mõistlik lahendus äh, ja meil tuleb Kreekat aidata ja ütlen nüüd veel ühte asja ja seda on siin väga vähe toonitatud. Kreeka peab ka ise veel päris palju ära tegema. üheks tähtsaks faktoriks oleks kaitsekulutuste vähendamine. Euroopa Liidu liikmesriik millest, millest neli protsenti SKT-st läheb kaitsekulutustele, ostetakse kaitsevarustust Saksamaalt, Prantsusmaalt, sellist liikmesriiki ei ole meil vaja ja see oleks väga suur säästmisvõimalus. suur tänu järgmisena kolleeg Pahvton, üks minut uh,. suur tänu, president. mina sooviksin siin ära märkida järgi, järgmist. praegust olukorda ei suuda, ei ole võimalik välja mõelda. peaaegu kõik saadikud siin on rääkinud Kreeka kriisist, aga härra Barroso ütles alguses, et see ei ole isegi kahepäevase Euroopa Ülemkogu päevakorras, see on hämmastav terve maailm jälgib igapäevaselt, mis siin toimub. aga tõsiasi on see, et jällegi üritatakse peita asjaolu, et meie projekt ei tööta. see on kiiresti läbi kukkumas, juba Saksa inimesed ütlevad, et nemad ei ole olukorraga rahul. aga oma sõna peaks ütlema ju ka Kreeka inimesed, mitte kohalikud diktaatorid. Kreekas võib-olla tuleks korraldada referendum, kas nad peaksid olema Eurotsoonis see on ju nende asi. mind ajab oksele siinsete paljude inimeste arvamus, mul on kõrini sellest, et liikmesriigid hoolitsevad ainult enda eest. Kreeka on praegune probleem, sealt läbi probleem Hispaaniasse, Portugalisse ja Itaaliasse ja nii edasi. praegune probleem on alles algus, suur tänu. suur tänu, nüüd kolleeg Brons, üks minut They... suur tänu, president. Kreeka probleemid Eurotsoonis ei ole erand. selline ühtne valuuta väga mitmekesise regiooni jaoks on ilmselgelt iseenesest problemaatiline. valuuta väärtus peaks peegeldama maja, riigi majandusolukorda, kui äh, ma-, majandus äh, õitseb, tõuseb ka valuuta väärtus ja vastupidi Kreeka olukorras on vaja sealse valuuta väärtust vähendada. seeläbi kasu, saaks kasu näiteks turistisekt-, turismisektor. euro ei ole mitte lahendus, vaid probleemile, vaid selle põhjus. Kreeka probleem on aga siin selles, et kui ta tõmbuks eurost välja, tähenda-, tähendaks see seda, et tema oma valuuta väärtuse vähenemine mitmekordistaks tema välisvalga see, siin on hoiatus teistele riikidele, kui te soovite euroga liituda, siis te ise vaadake, kuidas hakkama saate. Eh, suur tänu, järgmisena saab sõna proua Flassikova. suur tänu, president, härra minister, härra asepresident. ma teen lühidalt, sest suurem osa asi on siin juba ära öeldud. minu arvamus on, et olukord, millest me viimasel paaril kuul äh, Kreeka puhul oleme rääkinud, ei ole absoluutselt unikaalne. ja mulle tundub, et meil oleks nüüdseks tarvis uut lähenemist stabiilsus- ja kasvupaktile kas me nõuame, et stabiilsuspakti austataks sõna-sõnalt või tuleb seda pakti ennast muuta? ja need muutused tuleb läbi viia sellisel moel, mis võimaldaks meil ka säilitada majanduskasvu ja majandusstabiilsuse, mitte ainult euroriikides, vaid ka mitte euroriikidel peaks olema võimalus liituda euroalaga, ilma et struktuurseid fonde nendes riikides kasutataks. järgmisena saab sõna proua Odi üheks minutiks, härra Odi. tänan. proua president, üks märkus ja kolm ettepanekut märkus, ma ei saa aru, miks härra Van Rompuy ei vii, tule nii olulisele kohtumisele. Teie, härra minister, olete ministrite nõukogu liige, te võite talle öelda, et ta võiks siin kohal olla. nüüd teine äh, Kreeka aitamise osas, ma toetan konvendiidi mõtet, mida siin korrati, kui Euroopa Liit võiks teha Türgiga näiteks pakti Küprose probleemi lahendamiseks, siis me võiks aidata eh, Kreekat eh, kahe SKP punkti võrra. miks Euroopa Liit äh, ei ähm, võta endale konkreetseid finantskohustusi, mis aitaks alandada intressimäärasid. selles osas oleks Euroopa Parlamendis ühel nõul. praegusel hetkel ei ole probleem mitte ainult Kreekas. me peaksime tegema raamatupidamisnorme kogu avalikule sektorile terves Euroopa Liidus, et kontrollida eh, finantsolukorda, et eh, olukord oleks aktsepteeritavalt hea kõigis liikmesriikides. suur tänu mul on väga kahju, aga kümme kõnesoovijat on veel vaba mikrofoni raames ja me peame kahjuks äh, nüüd selle äh, vaba mikrofoni lõppema ja me peame andma sõna komisjonile ja kõigepealt saab sõna volinik Šefčovitš. suur tänu. kõigepealt tahaksin ma öelda, et see selge solidaarsusväljendus ja üleskutsed vastutustundlikkusele on vägagi muljetavaldavad. täpselt seda meil praegusel hetkel tarvis ongi. on selge, et Euroopa probleemile on vaja Euroopa tasemel lahendust. vahel tekib küll küsimus, et kui me õppetundidest õppust ei võta, siis kuid, kuidas üldse Euroopa probleeme lahendada kõige lihtsam on probleeme lahendada kollektiivselt. selge on ju see, et me ei ole lihtsalt riikide grupeering, vaid üks suur pere ja kui ühel pereliikmel on probleeme, tuleb teda aidata. seetõttu on komisjon valmis välja tulema instrumendiga koordineeritud abi andmiseks, mis oleks täiesti vastu, vastavuses Euroopa õigusega. ma olen kindel, et selline asi on võimalik. ma tahaksin teid kõiki tänada toetuse eest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale. ilmselgelt meie kodanikud ootavad meilt juhtohjade haaramist, tõhusamat tegutsemist ja seda, et me juhiksime nad välja kriisist. meil on vaja paika panna väga kindlad kesk, pika perspektiivi strateegiad, et meie partnerid nagu Hiina eh,, nagu meie partnerid Hiina, India, USA ja teisedki on teinud. nüüd on aeg vastu võtta otsuseid. ma kuulasin väga tähelepanelikult teie sõnavõtte ja üleskutseid parematele valitsemistavadele, ehm, rahanduslikule ja majanduslikule järelevalvele, sellele, et me peaksime paremini rakendama ellu stabiilsus- ja kasvupakti Need on ka, punktid on ka komisjoni jaoks väga olulised ja oma ettepanekutega tuleme välja üsna pea. ma tahaksin tänada kõiki tei-, teie hulgast, kes toetasid komisjoni selles, et homsel, homse ülemkogu järeldustesse tuleks sisse kirjutada väga selged ja ambitsioonikad äh, eesmärgid. meil peab olema ka pikema aja strateegia, aga olemas peavad olema ka selged mõõdikud äh, selle mõõtmaks, kuhu maani me oleme jõudnud loodetavasti nõukogu nõustub nende konkreetsete eesmärkide paika panemisega homsel ja ülehomsel ülemkogul. meil on tarvis paremat soolist tasakaalu, tugevamat eh, haridussüsteemi, eh, suuremat tööhõivet, rohkem investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. ilmselgelt on meil ka tarvis võidelda vaesusega. seetõttu rõhutab komisjon solidaarsust, vastutustunnet ja seda, et meil oleks konkreetne strateegia Euroopa ja selle kodanike jaoks. ja siinkohal tahaksin ma avaldada ka lootust, et see kollektiivne vaim ja üleskutsed solidaarsuseks ja vastutustundeks äh, on äh, olulised ka liidrite kohtumisel homme. suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõnu Lopez Garrido, palun, minister. suur tänu teile, president. tegu oli minu meelest väga olulise aruteluga. see puudutas ähm, küsimust, mis on Euroopa huvipunktis, Kreekat siis, samas see puudutas ka Euroopa majandusküsimusi ja proua ja kolleeg Odi mina esitan siin eh, nõukogu eesistujad ja mis puudutab Kreeka küsimust, siis eh, ministrite nõukogus on Kreeka küsimuses, mille üle on väga palju vaieldud ja millest on ka siin väga palju räägitud, selles osas on eh, meie seisukohad väga selged. Euroopa on äh, majanduspoliitikate integratsioon, integratsioon, me oleme, meie majanduspoliitika on integreeritud. meie eh, majanduspoliitika on ka suuresti sotsiaalne, samas tähendab ka Euroopa majandus ja sotsiaalstabiilsust. ning eh, meie kolm põhilist eh, olulisemat omadust on osa meie aruteludest. ja seda võetakse äh, kindlasti ka arvesse selles olulises deklaratsioonis, mille tegi mitteametlik ministrite nõukogu üheteistkümnendal veebruaril, üks olulisemaid deklaratsioone, mida nõukogus kunagi tehtud on. sest äh, see arutab Kreeka küsimust, rääkides solidaarsusest ja ka poliitilistest äh, kompromissidest äh, ning samuti ka kohustustest tegutseda, kui see vajalikuks osutub, et Eh, stabiilsust garanteerida. ma olen täiesti kindel, et sel eh, nädalavahetusel toimuv ministrite nõukogu, mis eh, juba kogunes üheteistkümnendal veebruaril, ma olen täiesti kindel, et tehakse kõik selleks, et seda stabiilsust suurendada. ma olen täiesti kindel, et seda üritatakse kindlustada ning sellest lähetatakse Euroopa kohta tugev poliitiline sõnum, Euroopa valuuta tugevdamise sõnum ning ühtlasi seega ka Euroopa solidaarsuse suurendamise äh, kohta. kuigi loomulikult on euroskeptikuid, kes ootavad läbikukkumist, kuid seda läbikukkumist ei tule. Te võite olla kindlad, et seda vist läbikukkumist ei tule, vaid tugevdatakse meie eh, poliitilist eh, soovi eh, tugevdada Euroopa Liitu ja eurot. lisaks sellele vaadatakse veel kaugemale, vaadatakse lühiperspektiivis ja pikas perspektiivis, räägitakse sellest, kuidas koordineeritult äh, kriisist välja pääseda, et ärge unustagem, et äh, ma, et ei saa loobuda maksustiimulitest enne seda, kui majandus on äh, toibunud, räägime ka tu-, ka pikemast, kaugemast tulevikust, meil on suuremad, meil on vaja suuremat ühtsust, territoriaalset, sotsiaalset ühtsust. ja meil on vaja ka uut äh, jälgimise kontrollimehhanismi, selles osas kindlasti on muutusi oodata Euroopa ministrite nõukogu pole seni veel Lissabonis terve ajal väga palju tegutseda saanud. me ning paljud asjad, mille Lissaboni leping meile pakub, seda Lissaboni strateegias ei olnud olemas. me peame kontrollima, jälgima, me peame nõudmised esitama ja seda polnud Lissaboni strateegias olemas. samuti ka initsiatiivide algatamine, strat-, eh, samuti struktuurifondide kasutamine, seda polnud Lissaboni strateegias olemas. see tähendab seda, et suur edusamme on juba tehtud ning äh, lõpetuseks tahaksin rääkida veel härra Garcia Margallo sõnavõtust, mis oli otseselt suunatud Hispaania eesistmise, eesistumise kohta, kes eh, kritiseeris Euroopa eh, juhtimist, kritiseeris. ma võin teile öelda, härra Garcia Margallo, et Hispaania eesistumine teeb tihedat koostööd, koordineeritud koostööd, kasutades Euroopa meetodit, teeme koostööd härra Van Rompuyga, me teeme koostööd komisjoniga ning me teeme koostööd ka Euroopa Parlamendiga. ja seda väga tihedalt, selleks, et oma esmaste eesmärkideni jõudna. Te rääkisite eelkõige majandusküsimustest, mina sooviksin teie käest küsida, et kas teie meelest eh, langetada selliseid otsuseid, nagu ministrite nõukogus eh, vastu võeti, kus osales loomulikult nõukogu eesistumine Euroopa eh, Eh, eurotsooni stabiilsuse kohta, kas see ei ole mm, adekvaatne majanduspoliitika, kas see ei ole Euroopa juhtimine ja kas see ei, ei eh, ole teie meelest Euroopa juhtimine Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia arutamine? see tõsteti esile ka parlamendi teiste liikmete poolt, mis puudutab hea juhtimistava, siis ma tahaksin küsida teie käest, kas see ei tähenda Euroopa juhtimist, kui me ei ole äh, et me oleme avanud äh, arutelu Euroopa Parlamendiga äh, finantsjärelevalvesüsteemi käivitamise kohta, nii et ma teeksin ettepanekud parem teile, et te teeksite koostööd Euroopa eesistumisega, et äh, me jõuaks kokkuleppele nõukoguga, kes on otsuse langetanud Euroopa Parlamendiga ning me sooviksime, et finantsjärelevalve raport võetaks vastu Hispaania eesistumise ajal ja võimalikult suure häälteenamusega. ja mulle tundub samuti, et Euroopa juhtimist tähendab ka seda, et äh, me teeme koostööd komisjoniga, komisjoni ettepaneku osas, majanduspoliitikate koordineerimise osas, äh, rakendades artiklit sada kolmkümmend kuus Lissaboni leppest. või äh, samuti on Euroopa juhtimine ju see, kui me üritame leida võlgadest väljapääsu, sest Euroopa pidi võtma võlgu selleks, et kriisist välja tulla ning samuti ka sotsiaalsetest probleemidest välja tulla, selleks, et aidata kõige vaesemaid, kõige haavatavamas olukorda inimesi. Neid probleeme peab praegusel hetkel adekvaatselt lahendama selleks, et Lissaboni leppe põhimõtete juurde jääda. see on ju Euroopa Liidu juhtimine. see tähendab seda, et see nädalavahetusel toimub ka Euroopa Ülemkogu ja tähendab, et me aitame Euroopa riike, me aitame Kreekat ja kogu Euroopa Liitu. Eh, eh, suur tänu, härra minister. ei, teil ei ole võimalik eh, sinist kaarti näidata ministrile ja te ei saa sõna. seda saate te teha nüüd siis, kui sõna võtab mõni saadik. kuid pärast ministri sõnavõttu on arutelu lõppenud